el señor presidente. lugupeetud. daamid ja härrad, istung on avatud. esimene päevakorrapunkt. härra Kabrnohhi raport sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja härra Kabernohil on sõna neljaks minutiks, palun. härra president, daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest rääkida sellest teemast ja mida me siis arutame siin, nimelt sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise äh, resolutsiooni ettepanekut, ma tahaksin alustada variraportööride tänamisest ja tänan ka kõiki teisi, kes minuga selle teema juures on töötanud sest ma arvan, et see raport läheb läbi suure häälteenamusega. uue määruse eesmärgiks on see, et ükskõik missugusest riigist pärit äh, liikuvad töölised ja samuti kodakondsusega isikud ja asüülitaotlejad oleksid kogu aeg kõikides liikmesriikides kaetud sotsiaalkindlustussüsteemidega ja kõikide nendest tulenevate õiguste ja kohustustega. samuti ei tule neilt nõuda sotsiaalkindlustusmakseid rohkem kui ühes liikmesriigis Äh, selle seaduse tõlgendamist on tarvis lihtsustada ning selleks on meil siin kolm olulist valdkonda. esiteks äh, oluline tege-, osa tegevusest, significant proportion of activity, selle definitsioon, siis teiseks tegevus, mis on kaetud väljaspool päritolu liikmesriiki. nüüd teine küsimus on, on põhibaas lennukimeeskondade puhul. põhibaasiks tuleks pidada seda lennujaama, kust ja kuhu nad kõige sagedamini lendavad ning see omakorda siis äh, sätestab selle, missuguse riigi õigust rakendatakse ning äh, töötuse seisund tuleb samuti ära lahendada. mõnedes liikmesriikides on ka füüsilisest isikust ettevõtjale ette nähtud töötus kindlustus mõnedes riikides mitte ning see töötuskindlustuse ja töötuseisund ongi kolmas küsimus, mida tuleb käsitleda selles uues määruses. ta peaks olema kindlustatud töötuse vastu selles liikmesriigis, kus ta viimati töötas tsiviillennunduse vallas valitsev õiguslik ebakindlus on nüüd lahendatud, sellepärast et põhibaasiks peetakse nüüdsest seda lennujaama, kus kohas le lennumeeskonna liige kõige sagedamini töötab suuremale hulgale inimestele täiendava kaitse pakkumine on ka väga hea uudis ühtse turu jaoks ning töötust käsitlevad sätted on üldiselt ka muudetud niimoodi, et nad on rohkem, neid inimesi toetavad. suur tänu teile tähelepanu eest, suur tänu, härra Kabanoh volinik ei ole veel kohale jõudnud, ilmselt peetakse teda kuskil kinni, aga me jätkame siis äh, teiste kõnelejatega ja kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt proua Essaia Rahvapartei nimel. suur tänu. suur tänu, härra president. tõesti kahju, et volinikku siin ei ole. parlament on väga täpselt järginud nõukogu seisukohta sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise osas. ühtsel turul on inimesel õigus töötada ükskõik millises liikmesriigis ka füüsilisest isikust ettevõtjana ja see on suurepärane võimalus, aga samas toob see liikmesriikidele kaasa ka täiendavaid probleeme, just võttes arvesse sotsiaalkindlustussüsteemis valitsevaid muutusi ning samuti tuleb hoolitseda selle eest, et vältida pettusi. eesmärgiks oleks sotsiaalkindlustuse koordineerimissüsteemide kaasajastamine sellepärast et erinevates liikmesriigid, riikides on seadused muutunud ning äh, seega me peaksime sätestama, missugune seadus kehtib erinevate liikmesriikide kodanike kohta, kes töötavad teistes liikmesriikides ja millises liikmesriigis kehtib milline seadus. ilmselgelt ei ole arukas pidevalt muuta seda, milline seadus ühe või teise kodaniku kohta kehtib sellepärast, et ta töötab teises liikmesriigis. töötu FIE peaks saama kasu töötuskindlustuse hüvitusest selles samas riigis, kus kohas ta on oma FIE tööd teinud, isegi niisugusel juhul, kui tema päritolu liikmesriigis või riigis, mille kodanik ta, mille resident ta on amet, ametlikult, niisugust kindlustust ette ei ole nähtud, nii et see säte peaks kehtima piiriülesete töötajate puhul. see on teema, mille juurde me peame kahe aasta pärast uuesti tagasi pöörduma, et näha, kas see liikmesriikides mingeid probleeme tõi kaasa. suur tänu, suur tänu, proua Essaia. nüüd on jõudnud meie hulka ka volinik ja me anname sõna volinikule, palun, härra volinik. tere hommikust, suur tänu, härra president, lugupeetud eh, parlamendiliikmed, eh, see ettepanek, mida me täna arutame, on väga praktiline, tema ette eesmärgiks on kaitsta kodanike õigusi, kes liiguvad ühest riigist teise ja nendes erinevates riikides tööta-, töötavad. kuid nendest on kasu ainult niisugusel juhul, kui need peegeldavad sotsiaalkindlustussüsteemi erinevaid määrusi. me oleme avastanud, et liikmesriikide õigustes ja töötamises olevad erinevused nõuavad, et me lahendaksime mõned probleemid, mis nendega kaasnevad. Need, äh, see ettepanek, mida parlament äh, täna arutab, on võtnud juba arvesse ka uusi seaduste muudatusi, mida selles määruses veel arvesse ei võetud. hoolimata sellest, et tegu on äärmiselt tehnilist laadi muudatustega, puudutab see inimesi, kes liiguvad liikmesriikide, ühest liikmesriigist teise, kasutades ära vaba liikumise võimalust. kahe tuhande kümnendal aastal samas teemal tehtud raport ütles täiesti konkreetselt, et vaba liikumisega kaasnevad ka teatavad probleemid ja just nimelt sellele vabale liikumisele anda ka sisuline tähtsus ja sisuline võimalus. oluline on see, et te olete siin käsitlenud lennuliik-, lennumeeskond töökohtade põhibaasi küsimust ning samuti äh, FIE-sid käsitlevat töötuskindlustust, kes liiguvad liikmesriigist, kus nad töötasid ja kus oli olemas töötuskindlustus, liikmesriiki, kus seda ei ole. ma kinnitan, et need tehnilised muutused on selle määrusega igati kooskõlas, need lisavad kodanike õigustele selgust ning parandavad institutsioonilist õiguslikku teksti. härra Kabrnohi raport teeb lihtsamaks võtta selle dokumendi vastu esimesel lugemisel. ma olen väga tänulik härra Kabrnohile, et ta on oma muudatusettepanekute koostamisel kompromisse silmas pidanud. me toetame täielikult raportööri ning üritame aidata ja edendada koostööd sellel teemal meie institutsioonidega, suur tänu! suur tänu, volinik ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel pooleteiseks minutiks härra Serkas, palun! aitäh, president! muidugi alustan ma sellest, et õnnitlen volinikku, komisjoni, nõukogu suurepärase töö eest, mis on tehtud selleks, et leida lahendust eh, selle määruse arutelu küsimustele. me muidugi läheme nüüd esimestele lugemisele ja sellele kaasnevad ka kohe otsesed mõjud. on küll öeldud, et see on iga-aastane tegevus, aga siin on mõningaid olulisi momente, näiteks artikkel kuuskümmend viis, mis eh, räägib piiriala töötajatest ja töötushüvitise maksmisest neile, mida meil varem ei olnud. samuti on artiklis üksteist parandus sees, mis pakub suuremat kindlustunnet ka eh, lennundusmeeskondadele ja et seadusi tuleb rakendada vastavalt nende põhibaasile, mis nüüd ka kajastub määruses. ma arvan, et me võime nüüd öelda, et siin on selge näide selle kohta, kuidas Euroopa suudab aidata miljonite töötajate elu paremaks muuta, sest me koordineerime erinevaid süsteeme, kui inimesed lähevad pensionile või jäävad töötuks, siis on neil võimalus saada abi ja seda tänu sellele, et me meil on Euroopa Liit ja see sotsiaalne ähm, mudel on elus, seda parandatakse pidevalt, inimesed paluvadki, et me teeme seda ja seda me neile ka võimaldame. aitäh, härra Sergas. härra Serkas. eurooplased on teadnud, kuidas äh,, ei ole teadnud, kuidas äh, hääldatakse raportööri äh, nimi. ma hääldasin ka ise seda valesti, õige hääldus on härra Sabrnok, aga e, kahjuks ei ole Vahemere piirkonnast pärit inimeste jaoks e, need nimed sugugi mitte kerged hääldada. aga nüüd järgmisena on meil sõna proua Oviiril, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, head kolleegid

ja nüüd Roheliste nimel saab sõna pooleteiseks minutiks proua Lambert, palun aitäh, president, ja ka mina tahaksin tänada presidenti tehtud töö eest, sellepärast et nagu me kuulsime, on tegemist väga tehnilise dokumendiga, kuid see on ka isikutele Euroopa Liidus äärmiselt oluline. nii nagu juba on öeldud, on siin kaasajastatud dokumente, mis oli üks varasemaid dokumente, mille Euroopa Liit paika pani, seda on nüüd tunduvalt kaasajastatud juba alates kahe tuhande kaheksandast aastast ja nüüd on ähm, viimane versioon sellest. Äh, muidugi meie uus elektrooniline süsteem toetab neid äh, muutusi ja see aitab meil kodanike probleeme lahendada, sellepärast et äh, siin me räägime ju äh, inimestest, kes liiguvad ühest liikmesriigist teise, töötavad piirialadel, nende äh, sotsiaalkindlustus ja peretoetused, muu kõik seo-, sõltub sellest. teema, millest me räägime, on esimese lugemise järel oma iseloomult kodanikusõbralik ja neid inimesi, kelle sotsiaalkindlustussüsteemi paika pannakse, see eh, läbi toetab ka äriettevõtete tegevust, hoides kokku nende eh, siis eh, vara, kuna mobiilsed töötajad liiguvad riigist riiki ja et Äh, meil on õnnestunud selle dokumendiga ka vältida olukorda, kus äh, äh, oleks võimalik kõige madalamaid makse maksta, et ei juhtuks seda, et registreeritakse ettevõte riigis, kus on küll maksutase mm, madal, kuid mingisugust muud sidet selle riigiga ei ole, see on kaasa toonud varasemate isikute jaoks suuri raskusi see ei ole olnud töötajate äh, suhtes õiglane, nii et mul on väga hea, et äh, nüüdseks on paika pandud põhibaasi definitsioon ja et seadusandluses on väga selge, ähm, äh, kuhu on registreeritud nende tööandja ja see aitab neid tunduvalt, nii et ma olen väga rahul tulemuse ja esimese lugemisega aitäh ja järgmisena saab Euroopa konservatiivide nimel sõna proua Jana Kudakis. suur tänu, niisugustel majanduslikult keerulistel aegadel peab hoolitsema ka selle eest, et ettevõtete olukorda kergendada. olles varem ise töötanud ettevõtlussektorit, siis ma tean, kui suured on kindlustuskulud, aga samas on ka oluline see, et sotsiaalkindlustusmakse siiski makstaks. minu valimisringkond Londonis on üks e, kõige populaarsemaid sihtpunkte, kuhu tulevad kõikvõimalikud migranttöötajad ning kui ettevõtted näiteks nagu Microsoft ja Sony, kes asuvad Londonis maksavad äh, Briti sotsiaalkindlustussüsteemi makse, samuti teevad seda töötajad. see oleks oluline, aga näiteks lennuliinid on siiamaani suutnud vältida sotsiaalkindlustusmaksete maksmist riikides, kus nad töötavad. nii et äh, kõikvõimalikes Euroopa Liidu liikmesriikides töötavad piloodid maksavad oma sotsiaalkindlustusmaksu hoopis Iirimaal, kuhu ettevõte on registreeritud või kuhu on registreeritud ettevõtte lennuk. see raport paneb niisugusele sotsiaalsele dumpingule piiri sundides töötajaid maksma sotsiaalkindlustusmakse oma põhibaasis. ma tänan ja õnnitlen raportööri selle raporti eest ja ka selle eest, et nad on sulgenud nüüd selle, selle augu, kust ja see võimaldab anda Euro Euroopa Liidu sotsiaalkindlustusmakseid oluliselt paremaks teha. suur tänu ja nüüd härra Tsimanakis suur tänu, härra president, raport, mida me arutame, käsitleb sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist. meid huvitab eelkõige kodanike võrdne kohtlemine tööturul ja seetõttu peavad tehtavad muudatused toetama töötajate liikumist ja samuti töötute liikumist. inimesed ei peaks olema sunnitud ühte kohta jääma ainult selleks, et nad saaksid kätte oma töötuskindlustusmaksed. seetõttu ka toetame härra Sabernoki raportit. sotsiaalkindlustussüsteemide parem koordineerimine on üks võimalus tagada tasakaalu konkurentsivõime ja töötajate kaitse vahel. Euroopa Komisjoni algatus märtsis, mis käsitles ajutiselt lähetatud töötajaid, on just niisugune algatus, mis puudutab ühte miljonit inimest ning on samuti täna käsitletud teemaga seotud. konkurentsivõime ja töötajate kaitse on asi, mille vahel on äärmiselt raske tasakaalu leida, kuid praegusel kriisi ajal on see olulisem kui iial varem. suur tänu! suur, suur tänu, härra Simanski! nüüd aga äh, ühenenud vasakpoolsete nimel proua Suber, palun. aitäh, raportis on öeldud, et äh, kui FIE-st piiriala töötaja jääb töötuks, siis äh, peab ta saama raha sellest liikmesriigist, kus ta töötas, see on positiivne. me peaksime eesrindlikumaid sotsiaalkindlustussätteid kohaldama, kui äh, tegemist on inimesega, kes, kelle puhul tuleb kõne alla kaks liikmesriiki, aga me peaksime äh, tähele panema ka seda, et on inimesi, kes on nii-öelda võltsfiied, FIE-d ja äh, võlt-, võltsfiies Teil ei tohiks sellest määrusest kasu tõusta, vaid tuleks neid, tuleks pigem takistada, meil on vaja karmimaid kontrolle ning veel üks oluline muutus on see, et äh, lennufirmade töötajad peavad olema kindlustatud seal, kus nad töötavad, aga et, tuleb kontrollida ka ettevõtete peakortereid, et äh, vält-, oleks võimalik vältida sotsiaalkindlustusmaksete äh, väljaviimist. lugupeetud kolleegid, ma tahaksin öelda, et äh, Portugali sotsiaalkindlustussüsteemi puhul me nägime äh, enneolematut rünnakut selle vastu ja me tahaksin viidata sellele, et äh, soovitus, mis on suunatud sotsiaalkindlustussüsteemi harmoneerimisele ja komisjoni äh, valgele raamatule, mis käsitleb pensionikindlustust ja kus kiidetakse erapensionikindlustussüsteeme, ei ole väga kohane. Portugalis praegu vähendatakse sotsiaalmaks, sotsiaalkindlustusmakseid, e, aga me ei taha, et selline süsteem muutuks erasüsteemiks, me tahame avalikku ja solidaarset äh, süsteemi. aitäh. Tiene la palabra por los no inscritos y un minuto la señora Berman ja nüüd saab sõna proua Veertmann kaheks minutiks. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid. uus äh, õigusakt äh, loob selgust kõigile osapooltele, ettevõtetele, kindlustustele, kuid ka, ja ka kõigile kodanikele, keda see puudutab. eriti oluline on see, et see võtab arvesse erilist äh, olukorda, milles on äh, liikuvad piiriala töötajad ja seda on Euroopas väga vaja. see on sotsiaalselt õiglane, ei põhjusta lisakulusid, aga tagab kodanikele suurema selguse, õiguskindluse ja läbipaistvuse. eriti olulised on minu jaoks kaks aspekti, nimelt äh, äh, artikli kolmteist lõikes üks äh, määratletud oluline osa ning teiseks põhibaasi kindla def-, kindel definitsioon, mis puudutab lennuliinide töötajaid. see peaks tagama õiguskindluse töötajate ja ettevõtete jaoks ettearvestatavuse töötajate jaoks ja see peaks võimaldama ka sotsiaaldumpingu vastu võidelda. aitäh raportöörile! aitäh proua Vertmanile! ja nüüd saavad sõna teised kõnelejad ja esiteks saab sõna kaheks minutiks härra Ööri. aitäh! palju asju on siin arutelus juba ära öeldud, ma ei tahaks neid hakata üle kordama aga ma tahaks äh, tänada raportööri väga hea koostöö eest. meie saadikud äh, saame kodanikelt äh, väga palju pöördumisi küsimustega, mis puudutavad just neid teemasid, millega me parlamendis tegeleme, kui me tahame näidata, kui kasulik on meie töö ja komisjoni töö, siis on see praegu väga õige arutelu selleks Äh, näiliselt on tegelist, tegemist tehnilist laadi küsimusega, aga selles valdkonnas me saame näidata, et äh, hea ja mõtteka koostöö kaudu saame me aidata kodanikke, äh, saame pakkuda piiriüleseid teenuseid, saame tagada selle, et kodanikud saavad töötada teistes liikmesriikides, aga endiselt säilitada õiguse sotsiaalkindlustusmaksetele ähm, ja selle töö tulemus, mis põhineb ka komisjoni äh, äh, analüüsidel liikmesriikides tehtud tööle ja li-, ja saadikud olid äh, samuti ähm, soovinud selle küsimuse käsitlemine lõpetada juba esimesel lugemisel. nagu öeldud, on palju uusi töökorraldusvorme, on on väga palju mm, uusi reegleid ja seetõttu on meil vaja kohandada oma õigusakte selleks, et mm, võtta arvesse neid uusi töökorraldusmudeleid ja me mm, oleme selles osas nüüd tõesti eeskujuks kui me suudame leida uusi mudeleid, siis on see kindlasti õige valdkond. ma arvan, et uued reeglid, mis äh, puudutavad äh, mm, lennupersonali põhibaasi, et see on äh, mm, hea ja loominguline lahendus tsiviillennunduse jaoks ja seetõttu ma sooviksin tänada hea koostöö eest raportööri, ma loodan, et see lahendus, mille me oleme välja töötanud, on kasulik me peame hiljem äh, siin majas äh, käsitlema põhjalikult koordineerimise küsimust. aitäh, härra Jüri ja nüüd saab sõna üheks minutiks proua Steinruck. aitäh, ka mina tänan raportööri. ja nagu ka eelkõnelejad, tervitan ma seda määrust, mille, äh, mida me täna ka hääletame. Euroopa siseturg annab palju eeliseid ka töötajatele, aga kahjuks siiani äh, Ehm, on ära kasutatud äh, seaduslünki, mis on puudutanud äh, piiriala töötajaid ja eelkõnelejad on rääkinud siin juba ka lennundusest. lennuliinid on kohati äh, meelega pandud paika nii, et, et lennupersonal oli kindlustatud liikmesriigis, kus kindlustus oli töö, tööandja jaoks kõige odavam Äh, niimoodi tekkisid konkurentsimoonutused ja need kahjustasid töötajaid, sellepärast Euroopa sotsiaaldemokraadid on äh, nõudnud seda, et lennupersonal maksaks sotsiaalmaksu ja makse seal, kus äh, nad tegelikult elavad ja ettevõtjad, kes ühekülgselt kasutavad Euroopa siseturu eeliseid, aga ei ole nõus kandma vastutust sotsiaalkindlustussüsteemi ees, selliseid ettevõtteid ei tohiks meil Euroopas olla. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Tšernetski. härra president, daamid ja härrad see raport on esitatud minu fraktsiooni kolleegi poolt ja minu kohustuseks on teda toetada, tegemist on nii hea raportiga, et ma toetan teda suurima heameelega. Primum non nocere, nagu öeldakse peaasi on mitte kahjustada. mõeldes eh, firmadele võime öelda, et majanduskriisi ajal ei viskaks me last koos vanni veega eh, välja, et eh, toetada töövõtjaid ei tohi me samal ajal ka firmadele kahju teha. aitäh, härra Tšerneski ja nüüd annan sõna üheks minutiks härra Paškale. aitäh, härra president, lugupeetud volinik, üks peamistest vaba liikumise tingimustest töötajatele on see, et koordineeritaks liikmes, liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteeme praegune äh, on äh, määrus, äh, määrused aastat kahe tuhande neljandast aastat ja kahe tuhande üheksandast aastast ähm, vajavad muutmist, sest ka liikmesriikides on olukord muutunud. mis puudutab definitsiooni suurem osa tööst ja määrus kaheksa, kaheksa, kaks, neli on kodanike seisukohast äärmiselt oluline. FIE-de seisukohalt, kui nad jäävad äh, töötuks ja äh, praegune olukord äh, võime, võimaldab neid saada parimat kaitset. aitäh, härra Paška, nüüd härra Obermeier, üks minut, palun aitäh, härra president, globaliseerumise käigus tekivad uued mobiilsusvormid, ma mõtlen siin nüüd lennuettevõtjatele, nende teenustele nii-öelda äh, põhibaaside kaudu pakuvad äh, teenuseid erinevates äh, liikmesriikides ja mm, seda ei tohi ära kasutada, aga me ei tohi välismaalastele ette kirjutada seda, et välismaalased peaksid maksma ma-, sissemaksetest sõltumatuid kindlustusi välja välismaalastele ja näiteks üks mm, austerlane kaevati Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja ta pidi maksma makseid ühele prantslasele, ehkki vastava kindlustuse maksed ei sõltu üldse sissemaksetest. aitäh, järgmiseks saab härra Kristjanson sõna üheks minutiks. aitäh, esimees kui me soovime, et meie ühisturg toimiks hästi, siis äh, peab nii tööjõud kui ka kapital saama vabalt liikuda. see tähendab, et me peame pidevalt jätkama reeglite täiu-, täiustamist, sest tööjõul ei tohi olla raske liikuda üle piiride Äh, ei saa tekkida olukordi, kui inimene kahtleb, kas võtta tööd vastu või mitte, sest ta ei tea, milline tema sotsiaalkindlustusolukord saab olema. ehk siis on, normaalne on see, et sotsiaalkindlustus kehtib riigis, kus inimene teeb suurema osa oma tööst. näiteks kui inimene oma elukohariigis viibib suurema osa ajast ja teeb seal ka kakskümmend viis protsenti tööst, siis võib tema kindlustus kehtida seal riigis mis aga puudutab lennundusfirmasid, siis nende jaoks on vaja uusi reegleid ja vaja on uusi reegleid ka lähetatud töötajate jaoks. suur tänu! aga nüüd liigume edasi ja vabra mikrofoni aeg üks minut, mis te, härra Maslik, palun! aitäh! kolleegid, mina tahaksin äh, doktor Sobrunoki tänada selle töö eest ja suutlikkuse eest poliitilised fraktsioonid ühe mütsi alla kokku tuua, see on täpselt see, mida me tegema peame, kui me üritame aidata oma kodanikke, kes tahavad erinevates liikmesriikides töötada, samas aga mitte seada, seada ohtu oma sotsiaalkindlustushüvitisi. selle jaoks me siin ametis olemegi. mul on hea meel, et piiriülesed töötajad, kes töötavad oma naaberriigis, et nende probleemid on nüüd lahendatud. inimene ei pruugi töötada ilmtingimata oma naaberriigis, vahel nad töötavad ka oluliselt kaugemal kui naaberriigis. kõik need asjad on nüüd lahendatud, lahendatud on sotsiaalkindlustushüvitised lennumeeskondadele, sellepärast et meil on olemas nüüd äh, põhibaasi või kodulennuvälja definitsioon. see panustab samuti äh, lihtsustamisse ning selgitab, kuidas töötajad, äh, töötajate eest ja nende sotsiaalkindlustuse huvide eest hoolt kanda. suur tänu ja nüüd proua Tšessovaga üks minut. suur tänu härra president. liikmesriikide seadusandlused on viimase kümne aasta jooksul palju arenenud ja samuti on palju arenenud inimeste käitumismudelid, inimesed lähevad palju rohkem välisriikidesse tööle, töötavad piiriüleselt, on ettevõtteid, mille majandustegevus asub kahes või enamas liikmesriigis aga need muutused ei ole mitte ainult majanduskriisi tulemused, see on seotud ka tööjõu turul toimuvate nihetega ning nüüd tuleb reegleid muuta niimoodi, et need sobiksid kokku valitseva olukorraga ja tagada töötajate õigused. kõneleja kõneleb väga kiiresti, niisugune märkus liikmesriikide õigusaktides tehtavad muudatused, mis on seotud kriisiga, suurendavad Euroopa Liidus mobiilsust ja kui kerkivad esile uued töökohad, siis on meil vaja saabuvatel aastatel veel täiendavaidki muudatusi. seetõttu peame mõtlema terviklikumale lähenemisele ja sotsiaalsüsteemide koordineerimisel niimoodi, et me lõppkokkuvõttes ei peaks neid iga paari aasta tagant muutma. suur tänu, tänu ja nüüd palun proua La-, Laševa. ei, hoopiski proua Blinkovitša. aitäh. ma tänan raportööri eelkõige selle teksti osa eest, mis puudutab äh, sotsiaalkindlustussüsteemide muutusi, sest see on liikmesriikide jaoks äärmiselt oluline. ma toetan väga neid muudatusi, mis on suunatud äh, töö, äh, kodanike vaba liikumise parandamisele. olukord, kus FIE-na töötav isik ühes liikmesriigis töötab ja tal on õigus saada hüvitisi ja ta siis äh, liigub teise liikmesriiki, kus ta kaotab selle õiguse, õiguse ei ole ähm, asi, millega me saaksime leppida. Euroopa Kohus on samuti kinnitanud, et äh, töötuks jäänud äh, isikud, kes on jäänud töötuks ühes riigi, liikmesriigis ja liikunud edasi teise liikmesriiki, ja seal tööd otsivad, omavad samuti õigust saada töötushüvitisi. eriti, kui sotsiaalkindlustushüvitisi on makstud teises liikmesriigis. aitäh proua Blinkevitš-Juutele ja nüüd saab sõna mm, proua Pesescu. aitäh härra president, ma to-, omalt poolt toetan sotsiaalkindlustussüsteemide harmoneerimist. niimoodi parandatakse sotsiaalset kindlust, ma tervitan äh, uuendusi võt-, mis võtaksid arvesse ka äh, viimaseid arenguid äh, piirialatöötajate puhul. oluline on tagada liikumisvabadus kõigile Euroopa Liidu kodanikele äh,. Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud kannatavad rohkem kui teised Euroopa Liidu kodanikud äh, piirangute tõttu. reeglite lihtsustamine, eriti mis puudutab sotsiaalkindlustushüvitisi, äh, sotsiaalhüvitisi, on äärmiselt oluline. ma tervitan äh, artikli kuuskümmend viis muudatust äh, ja kindlasti äh, muudab see olukorda paremaks ja võtab arvesse uut äh, reaalsust selles valdkonnas. aitäh. E- härra Padman, palun. suur tänu, härra president. sotsiaalkindlustuse süsteemide harmoneerimine kui niisugune ei ole tegelikult täielikult võimalik, aga oluline on harmoneerida juurdepääsu nendele süsteemidele. see tähendab seda, et väga paljud sotsiaalkindlustuse kliendid saavad kasutada paremaid kindlustushüvitisi. meil on praegusel hetkel umbes viis tuhat inimest järjekorras, lootes saada sotsiaalkorterit, kusjuures samas on antud sotsiaalkortereid inimestele, kes ei ole isegi mitte Ühendkuningriikidest pärit, nad ei ole mitte kunagi maksnud sentigi Ühendkuningriigi sotsiaalmakseid, aga samas on neil kuidagipidi õigus saada meie kodanikest enne sotsiaal kortereid. me peaksime selle küsimuse ikkagi ümber vaatama, sellepärast et sotsiaalse kindlustushüvitisi peaksid inimesed hakkama saama pärast seda, kui nad on ka kindlustusmakseid mõnda aega maksnud. suur tänu ja nüüd ma annan sõna härra, härra Luumenile üheks minutiks. suur tänu, president, kallid kolleegid. mul on väga hea meel, et niisugused muudatused on tehtud nagu selles raportis seisavad, sellepärast et siis me, meie lähenemine hakkab olema paindlikum ja lihtsam ning seega me tagame, et niisugused probleemid lahendatakse Euroopa Liidu tasandil võimalikult kiiresti ja võimalikult libedalt. samuti ma arvan, et kindlustussüsteemide koordineerimine on samm õiges suunas, võttes arvesse tänapäeva töötajate vajadusi ja suurendab omakorda taas tööjõu mobiilsust. kahe tuhande neljanda aasta määrus äh, kaheksa kaheksa kolm vajab vaieldamatult kaasajastamist. lisaks sellele tuleb teha muudatusi ka riiklikel tasanditel, aga meie asi on kontrollida ja tagada see, et liikmesriikide sotsiaalkindlustus süsteemid töötaksid korralikult ning et nad oleksid omavahel koordineeritud niimoodi, et me saaksime inimesi innustada töötama erinevates liikmesriikides ja sealseid kindlustushüvitus, kindlustussüsteeme kasutama. nüüd proua Flešikova, üks minut. suur tänu, härra president äh,, härra volinik, kolleegid sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruste eesmärgiks on moderniseerida Euroopa Liidu õigustikku. ühiskond muutub ning nendele muutustele vastuseks tuleb teha ka muudatusi õigusaktides, muuhulgas selles, mis käsitleb töötust. juhul, kui inimene töötab kahes või enamas liikmesriigis, siis olulise osa defineerimine on suhteliselt raske, see puudutab samuti inimesi, kes töötavad enam kui ühe tööandja jaoks. väga tähtis on see just nimelt eriti liikuvate töötajate puhul. FIE-d peaksid saama soodustusi vastavalt sellele liikmesriigile ja sealsetele seadustele, kus nad on tööd teinud ja pärast seda, kui nad pöörduvad tagasi oma päritolu liikmesriiki, siis peaks neil olema parimad võimalused seal töö leidmiseks. suur tänu, suur tänu, proua Plassikova ja nüüd härra. kaks minutit. ükskõik, mis küsimust lai arutataks aga me jõuame ikka ühte ja samasse kohta välja, suurem ja sügavam majanduslik ja poliitiline integreerimine. alguses räägiti sellest, et meil on õigus töötada teistes liikmesriikides ja kui nad seal tööd ei leia, siis nad tulevad jällegi koju tagasi. nüüd me liigume juba selles suunas, et me peaksime ka maksed koordineerima. see tegelikult on praegu niisugune turvavõrgu loomine ja tegelikult me su innustame inimeste liikumist ühest riigist teise, et vähendada riiklikku identiteeti ja rahvuslikku identiteete. kõik need meetmed ei ole võetud selleks, et võtta arvesse ja toetada näiteks FIE-sid, kes välismaal töötavad, pigem selleks, et luua niisugune ühtne suurriik. suur tänu, härra Born ja nüüd palun, härra volinik. Uh, aitäh, härra president, ettepanek, mida me täna arutame, eh, baseerub olemasolevale seadusandlusele ja selle eesmärgiks on sotsiaalkindlustuse tagamine, kui nad liiguvad ühest liikmesriigist teise muidugi sellise liikumise tulemusena tekivad ka küsimused ja me peame leidma konstruktiivseid vastuseid tekkivatele küsimustele. siin on viiteid ka teistele küsimustele, nagu töötajate lähetamine ja seepärast tuleb väga tähelepanelikult äh, äh, kuulata ka seda, mida öeldi sotsiaalkorterite ja üldse elamutega kaotega kindlustamise kohta. aga meie tänase teema ehk eh, siis meie sotsiaalkindlustusmäärus aitab meil ikkagi tõhusalt koordineerida nende sotsiaalkindlustuse olukorda nende igapäevases elus me eh, loodame, et parlament võtab esimesel lugemisel need muudatused vastu aitäh, volinik ja nüüd annan kaheks sõnaks äh, äh sõna härra Tsarknokile, raportöörile. daamid ja härrad, ma tahaksin väga kiiresti tänada kolleege toetuse eest, tänada ka komisjoni ja nõukogu. ja nagu te kuulsite, on kõik toetaval seisukohal nende muutuste osas, mis ei ole ainult tehnilised, vaid need on ka poliitilise sisuga. see ettepanek toetab põhiõigusi, töötajate vaba liikumist, kapitali vaba liikumist, FIE-de vaba liikumist, see teeb asjad lihtsamaks, selgemaks, reeglid kergemini mõistetavaks. meie töö on luua õiguslik raamistik ettevõtlusele, me ei taha koormata bürokraatiaga liikmesriike senisest enam. me tahame rõhutada, et vastavad sellele äh, ettepanekule on liikmesriikide olukord eh, endine, see ei esita mingisuguseid ebarealistlikke ootusi liikmesriikide eelarvetele või muutele. rõhutaksin veel töötajate õigusi ja kohustusi nende tööandjate suhtes ja eh, me oleme arvestanud kõiki Euroopa Liidu põhilisi põhimõtteid. aitäh! aitäh, härra Savarnov. ja nüüd saab sõna proua Tšeslavska. Speak for the next time, so that's why I ah, you are anticipating, you want for the next time. proua Tšeslavska soovib tegelikult äh, äh, sõna võtta järgmise debati ajal ja president ütleb, et äh, väga hea, et te nii äh, aegsasti tegutsete. aitäh nüüd on see arutelu lõppenud. hääletus toimub äh, täna kell pool kaksteist ja nüüd teeme me lühikese pausi. katkestame istungi kaheks minutiks.